liebe kolleginnen und kollegen! kallid kolleegid! kõrgesti austatud president Martelli. Euroopa Liidu ja Haiti vahelised suhted, härra president, on ülimalt tähtsad meie jaoks see kohutav maavärin, mis kaheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kümme hävitas Haitit ja üle kahesaja kahekümne tuhande hukkunu selles maavärinas. üks koma seitse miljonit inimest kaotas peavarju selle kohutava maavärina tõttu, mis tingis ennenägematu solidaarsuse kogu maailmas ja eriti Euroopa Liidu poolt. Euroopa Liit käivitas kõikehõlmava humanitaarabi programmi pärast seda ja pärast aastast kaks tuhat kümme oleme olnud tähtsaim abiandja Haitis. Teie riik peab endiselt Eh, toime tulema maavärina kohutavate tagajärgedega ja käesoleval aastal veel üks loodusõnnetus tabas teie riiki. orkaanid Isak ja Sandy laastasid teie riiki ja tagajärjed on kohutavad. Te teate, et te saate alati loota tihedale koostööle ja tugevale toetusele Euroopa Liidu poolt. me tahame aidata teie riiki, me tahame olla teile abiks, et teist saaks majanduslikult ja poliitiliselt stabiilne riik, riik, kes suudab iseennast varustada ja riik, kes saab ise anda panuse vaesuse vähendamisse ja me paneme suuri lootusi sellele, et te kehtestate kestva demokraatia Haitis ja seome need lootused teiega, härra president. Teie ees on tohutud väljakutsed, president Martelli, ja uskuge meid, kui me ütleme, et eilne arutelu parlamendi komisjonides näitas, et me mõistame, kuivõrd dramaatilise iseloomuga on teie ees seisvad väljakutsed. kolm aastat hiljem jälle kolmsada seitsekümmend tuhat inimest said kannatada, et inimesed on peavarjuta, nad on kohutavates rasketes tingimustes, te peate pakkuma neile peavarju ja see on praegu kõige tähtsam. rekonstrueerimise protsess taasülesehitamise protsess peab toimuma võimalikult kiiresti ja efektiivselt, tuleb võidelda vaesuse vastu ja tuleb tugevdada demokraatiat ja õigusriiki, mis tähendab, et peavad toimuma reformid ja ennekõike justiitssektoris. ja Euroopa Liidu rahaline abi. ma tahaks öelda, et me peame hea seisma selle eest, et tõesti need kohustused, mis on rahvusvahelisel areenil võetud, et neid ka täidetaks. me peame täitma oma lubadused teie ees. ja äh, peame üles näitama solidaarsust Haiti kodanikega. Teil on väga auahne reformiprogramm käivitunud ja te olete usaldusväärne partner Euroopa Parlamendile aga tähtis on nüüd, et meie peaksime oma lahingut, et tõesti Euroopa Liit täidaks oma rahalisi kohustusi selliste riikide ees nagu Haiti. me peame tagama teile rahalise toetuse ja sellepärast me võitlemegi auahne Euroopa Liidu eelarve eest, sest ainult see garanteerib, et me suudame oma solidaarsuse kohustusest teie ees kinni pidada mul on hea meel, härra president, et ma saan nüüd sõna teile anda ja ma tervitan teid veel kord siin Euroopa Parlamendis. mir hier auch mal einer hin. lugupeetud president lugupeetud euroopa parlamendi saadikud ma hindan kõrgelt seda au mis te osutate minu koduriigile võttes mind vastu siin kõrgelt hinnatud strasbourgi parlamendis ma tahaksin avaldada teile tänu selle eest mu daamid ja härrad parlamendisaadikud ma olen siin sõnumitoojana. sellesama sõnumitoojana, äh, mis oli teiegi sõnumiks konfliktiolukorras, millel põhinesid teie kolm, kümnendik majanduslikku heaolu, äh, mis aitas teil taas jalule tõusta pärast teist maailmasõda. sama, mis lõhkus Berliini müüri ja mis äh, oli ka Paul Henry Spaaki sõnumiks. ma olen siin selleks, et ütelda, et hoolimata tõusudest ja mõõnadest, hoolimata haavadest, Haiti ei ole lasknud äh, asjadel minna. aeglaselt, aga kindlalt Haiti tõuseb jällegi jalule ning olen täna siin selleks, et seda head uudist teiega jagada see muudatus, mille me võlgneme küll meie rahva eh, julgele pealehakkamisele, meie eh, administratsiooni kindlameelsusele, aga kindlasti me ei unusta ka Euroopa-poolset koostööd, eh, mis on olnud kõige olulisemaks ja ma tahaksin teid tänada selle eest. minu jaoks on siin tegemist sümboliga sõprusest, mille on sepistanud ajalugu tegemist on sõprusega, mis ei jäta meid ükskõikseks finantskriisi olukorras, mis teid ähvardab ja mis ka meid puudutab. ma olen veendunud, et ühinenud Euroopa, seega veelgi ture, tugevam Euroopa, suudab leida vajalikud lahendused majanduse taashoogustamiseks. ma olen veendunud, et mitte ükski majanduslangus ei ole püsiv kriisi kestvus sõltub meetmete kiirusest ning nende arukusest. Mario Draghist Christine Lagardini mainimaks ainult neid kahte. Te näete, et teie käsutuses on maailma parimad pead ja tänu neile on neil võimalik kriisiolukorda äh, lahendada. minu tänane siinviibimine on märgiks sellest, et tahaksin teid tänada teie heldekäeluse eest ja solidaarsuse eest. ja tahaksin meelde tuletada, et vaesusest ei ole võimalik välja tulla lihtsalt annetustest äh, elades. jah, Haitil on endiselt abi vaja aga Haiti inimestel on eelkõige vaja just tööd, mis tulemusi annaks kaubandust, otseinvesteeringuid. Haiti on Ameerika ukse ees, Põhja-Ameerika ukse ees, mis, mille majandus on kasvama hakkamas ja Lõuna-Ameerika ukse ees, mis seekord kriisi ei langenud ja kus majanduskasv on olnud pidev Haiti on strateegiline platvorm, sobiv keskkond investeeringuteks, kohaks, kus Euroopa ettevõtted võivad osaleda riigi taasülesehitamises ning kus oleks võimalik ka ette valmistada strateegiline eelpool kogu selle piirkonna jaoks. Haitil on vaja sadamaid, lennujaamu, maanteesid, tehaseid, elektrit ja hotelle. meie pinnas on viljakas ja me saame kiirelt hakata jällegi toitma oma rahvast ning eksportima ülejääke. Haiti kliima ja geograafia on ainulaadsed. tuhandeid kilomeetreid valge liivaga randu ning loodus, mis siiani on äh, inimtegevusest puutumata. For Libertest eh, Kaini, Konaivisti, Miro Guanini me näeme, et meie riigis on väga palju eh, süvaveesadamaid, eh, mis on looduslikult kaitstud. meie elanikkond on noor, hakkaja, lahke, töökas. täna ma olen siin selleks, et teile ülevaadet anda, teid kutsuda meile ning kutsuma teid osalema Äh, meie äh, riigi tegevuses ning kasu saama suurepärastest investeerimisvõimalustest. ma kutsun teid üles meiega koos tööd tegema selleks, et me taas tule-, äh, saaksime sõltumatuks finantsiliselt ning suudaksime finantsturgudel osaleda. ma olen siin selleks, et koos teiega plaanida uusi vabakaubandusleppeid. ma kutsun teid meiega koos välja töötama arukaid ning tulusaid projekte. ma soovin, et me teeksime koostööd selleks, et me koos suudaksime leida kõige paremad lahendused ka rahastamiseks. paljud teie pensionile läinud professoritest ainult unistavad sellest, kuidas meie maailmast mu-, teha parem, õiglasem maailm. saatke nad meile ja osalege seeläbi meie noorte ning nende õpetajate koolituses. aidake meiega koos äh, meil ajalugu muuta. see ajalugu meenutab meile meie südamed Hispaania, Inglismaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poolaga. hiljutine ajalugu äh, meenutab meile seda, äh, millised olid meie kaubandussuhted kuni aastani tuhat üheksasada nelikümmend Saksamaaga. ajalugu Mm, kindlasti kajastab ka seda, mis Euroopa Liit praegu teeb Aafrika, Kariibi mere ning äh, Vaikse ookeani äh, piirkonnas äh, arengukoostöö raames. Euroopa võib tunda uhkust oma koha üle maailmas, oma karisma üle, oma veendumuste üle, oma ideede üle ja nende vastuste üle, mis ta töötab välja meie planeedi probleemide lahendamiseks, oma algatuste üle ning oma rolli üle, mis ta mängib tärkavate riikide juures. Euroopa noorus äh, peab mõistma, et äh, lõunapoolsed riigid loodavad tema peale, et Euroopa ei tohi sulguda, et tema heldekäelisus ning tema nii äh, poolsed valikud muudavad meie maailma vennalikumaks, moraalsemaks majanduslikult, kindlamaks ökoloogiliselt ning kindlasti demokraatlikumaks ning sallivamaks. Haiti, kes toetub praegu meie sõprusele, üritab kaasa jõuda, kustutab iganenud klišeesid, on lõhkumas majandusliku alaarengu ahelaid, võitleb oma vanade teemonite vastu, võitleb kõrbestumise vastu, tahab ennast avada maailmale. poolteist aastat tagasi asus minu valitsus äh, ametisse. vahel on meil olnud probleeme, aga keegi ei saa eitada meie head tahet. sellel aastal jällegi erineva tugevusega troopilised tormid äh, jõudsid Haitile, Isak ja Sandi, jällegi kord inimelud, meie saak, eluasemed, kariloomad said kannatada. ja jällegi rahvusvaheline üldsus äh, kiirelt tuli meile appi, äh, tuli meid päästma ja tuli taas üles ehitama ühel päeval tuleb aga sellest nõiaringist välja pääseda. ja me peame ehitama positiivse spiraali. ja seda me üritame teha ja läbi selle õnnestub Haitil tulevikus ka jalule tõusta. Haiti tõuseb jälle jalule, sellepärast et me mõistame, et meie äh, Haiti territoorium on väga habras aga see haprus muutub veelgi murettekitavamaks, võttes arvesse, millised kliimamuutused Antillidel hakkavad aset leidma. Haiti aga tõuseb jalule, sellepärast et järjekindlalt me töötame selle nimel. ja üritame ja teeme seda läbi ennetamise. ennetamine selles valdkonnas tähendab üldplaneeringut. üldplaneering, see tähendab seda, et me muudame oma riigi vähem hapraks, me kaitseme oma nõlvangut, nõlvakuid selleks, et äh, metsaraie, erosiooni või anarhilise linnastumise tagajärjel muutuksid äh, need piirkonnad äh, hävitusallikateks. see tähendab ka seda, et me tahame vältida miljonite dollarite kaduma minekut mm, kliima tõttu. see tähendab seda, et me tahame luua sobiva elukeskkonna Haiti elanike jaoks. minu valitsus on planeeringut hakanud ka ellu viima. meie vahenditeks on rahvusvaheline eh, informatsioonikeskus geograafilis-, ruumilis uuringutes CNIGS, mida töötab ka Euroopa Liit ning CIAT, mis on mm, ministeeriumite vaheline üldplaneeringu komitee. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te panustate neisse. me kindlasti kasutame neid vahendeid sel-, selleks, et äh, jätta oma jälg äh, Haiti äh, ajalukku. Te näete, et siin vana kontinent on jõudnud ette paljudest teistest meie partneritest, nagu meile öeldakse, Euroopa Brandevon äh, läheb ees. endiselt Euroopa inspireerib kogu maailma, äh, maailma, äh, mis muutub ning kus üksikud hakkad peavad arvestama teistega regionaliseerimisega, tuleb luua vaba liikumisalasid nii kaupade kui inimestele Kariibi mere piirkond, kõik väikesed antipiirkonnad äh, suudavad äh, ja võivad äh, kokku tulla ning luua vabade riikide ühenduse, saamaks võimalikult suurt tulu niivõrd suure geograafilise strateegilisusega asukohast. siin ei ole mängus mitte ainult stabiilsus, ning rahu maailmas, aga veelgi enam, tegemist on uute stiimulitega. ning eh, meie eesmärgiks peab olema eh, rahu jalule seadmine ning õiguse kindlustamine. Euroopa Liit eh, toetades Aafrika, Kariibi mere ning Vaikse ookeani riike panustab meie töösse. Euroopa Arengufondi vahendid äh, regionaalse integratsiooni äh, piirkonnas äh, on üha suuremad ning seeläbi te ka panustate meie algatusse. Haiti teab, milline on tema koht, milline on tema roll, milline on tema kaal piirkonnas, aga samuti me teame, millised on meie puudujäägid. me mõistame, millega on tegemist, me teame, milline on meie mahajäämus ja me hindame seda enne, kui ning me töötame selle nimel, et neid puudujääke eh, täita, mitte lihtsalt ennast piitsutada. ja me täidame neid puudujääke iga päev üha enam. tegemist ei ole sprindidistantsiga, vaid pikama jooksuga. ja jällegi, taas Euroopa inspireerib meid sellepärast, et eh, olgugi, et vaevu pool sajandit tagasi, osa liikmesriike oli kokku kukkumas. me näeme, et hoolimata finantskriisist endiselt te seisate tugevatel alustel ja ühel päeval te eh, jõuate jälle õitsvamasse äärku. Euroopa Liit toetab eh, riigi vahendite eh, läbipaistvat juhtimist, nende ratsionaalset kasutamist, õigussüsteemi toimimist haridustaseme tõstmist ning kõikide liikmesriikide majanduste pidevat äh, ülesehitamist. edul ei ole piire. ma olen pühendanud oma mandaadi muuhulgas meie elanikkonna koolitamisele, korruptsioonivastasele võitlusele, õigusriigi loomisele ja ma loodan ja usun, et tulemused peatselt saabuvad. vähema kui kohe kahe aastaga eh, ligi kaks miljonit last, kes siiamaani eh, ei osalenud koolisüsteemis, nüüd eh, saavad seda teha tasuta. ning siin me oleme kasutanud ainuüksi oma riigi vahendeid ja me näeme, et kõik jõupingutused, mis me oleme teinud riigi taastamisel, kannavad ka vilja, sellepärast et üle miljoni koduta jäänutest on nüüd taas jälle vajutatud ja seda suuresti tänu ka teie maksumaksjate vahenditele. ma tahaksin neile avaldada, teie maksumaksjatele, kogu oma tänu ja kinnitada neile, et nende solidaar-, solidaarsust ei ole kuritarvitatud ning et sellest on eelkõige kasu saanud need, kes on olnud kõige hapramas äh, olukorras. õigusriik, mida me loome, juba hakkab välja kujunema. meie institutsioonides tühjad ametikohad on täidetud, põhiseadust muudeti ja hoolimata mõningatest nõrkadest kohtadest on see ka välja kuulutatud. kohus on jälle ametisse asunud põhiseaduslik kohus on ametisse astunud valijaga pidevad, valijate kogu on praegu koostatamas. peatselt leiavad aset valimised, mille käigus uuendatakse kolmandik senatist. kodanikevabadused on tagatud, ajakirjanduse vabadus on tagatud ning äh, ka opositsioonil on äh, suur sõnaõigus. korruptsioon annab järgi ning äh, bandiitlusele ei ole enam varjupaika. nii et vaikselt, aga kindlalt meie õigussüsteem muutub üha õiglasemaks. inimõiguste peatükis teema tööd selle nimel, et oma mandaadi raames heaks ratifitseerida kokkulepped ning konventsioonid, mis muudavad teatud kuriteod aegumatuteks. samas valdkonnas oma mandaadi raames koos teiega õigus tervisele, tööle, võrdsetele võimalustele, sugudevahelisele tasakaalule ning äh, õig-, ning alaealiste kaitsele, kõik need õigused realiseeruvad. esimesed tulemused on juba nähtavad. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. alguses oli Euroopa Majandusühendus Äh, ning Euroopa Majandusühenduse loojad mõistsid, äh, millel peab äh, edasiminek põhinema. ka AKV riigid peavad seda mõistma, eriti Haiti. Teie koostöö aitab meil ju läbi viia suuri taristutöid. maantee number kolm üles ehitamine, mis avati hiljuti volinik Piibalksi kohalolekul, on heaks näiteks. see maantee võimaldab juba dünamiseerida meie majandust, kohalike omavalitsuste tööd ning nad on väga tänulikud teile. toormatele töötlusekojad meie piiridel, tolliametid ning soov luua kahe riigi üleseid turge, kõik see jällegi näitab, et me eelkõige soodustame majanduslikku arengut. see on ka põhjuseks, miks oma mandaadi alguses kaitsesin just neid paradigmasid ja veel muudki. ja need paradigmad lähtuvad teie tarkusest, teie ideaalidest, teie vanast tsivilisatsioonist. tulenevad Strasbourgist, Strasbourgist, mis on nüüd otseselt seotud teie parlamendi demokraatlike ideedega need paradigmad, mille põhjal te ka meid abistate ja eh, mistõttu te tervitate mind siin täna niivõrd soojalt. ma tahaksin teid tänada selle eest. suur tänu, president, suur tänu nende sõnade eest ja suur tänu, et äh, tuletasite meile meelde ka Euroopa asutajaid. Teie kõne andis julgutus, julgustust ja innustust, et Euroopa projekt ei ole oluline mitte ainult meie enda jaoks, vaid ka ülejäänud maailma jaoks suur tänu teile veel kord ja soovin teile igati edu teie jätkuvas töös!